Αρχίζει η συνεδρίαση. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να σας ενημερώσω. Tere hommikust, olles, olles kõnelenud äh, fraktsioonidega, räägiksin teile järgmistest muudatustest. Mis puudutab erinevaid hääletusmenetlusi, mis puudutab ÜPP paketti, see tähendab Jaari, Mülleri ja Andriöö raporteid siis need hääletatakse teisel hääletusvoorul täna. alates kella kümnest, niisiis see hääletus on tühistatud ning kui, kui hääletuse tulemused on siis teada, need avaldatakse parlamendi veebilehel alustame nüüd aga tulemuste teatamisega, eilsed tulemused. Need on järgmised ÜPP strateegilised EAGF-i, EAFRD rahastavate strateegiakavade toetamine, muudatusettepanek seitsesada viiskümmend seitse ja tuhat tagasi lükatud. seitse, üheksa, seitse vastu võetud, üks tagasi lükatud, tuhat kaks ja tuhat ükssada kaheksakümmend kolm tagasi lükatud, tuhat kolm tagasi lükatud, seitsesada üheksakümmend seitse vastu võetud, muudatusettepanek tuhat neli tagasi lükatud, seitsesada üheksakümmend kaheksa vastu võetud, seitsesada üheksakümmend üheksa tagasi lükatud, seitsesada kolmkümmend vastu võetud, kaheksasada üks esimene osa vastu võetud, kaheksasada teine osa tagasi lükatud, kaheksasada üks vastu võetud, kaheksasada viiskümmend üheksa tagasi lükatud kaheksasada kaks esimene osa vastu võetud, kaheksasada kaks teine osa vastu võetud, kaheksasada kolm vastu võetud, üks tuhat ükssada nelikümmend neli esimene osa vastu võetud, üks tuhat ükssada nelikümmend neli teine osa vastu võetud, kaheksasada kuuskümmend tagasi lükatud. nüüd ÜPP rahastamine, haldamine ja seire. muudatusettepanek plokina niisiis on vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm vastu võetud, kakssada seitse tagasi lükatud, kakssada nelikümmend tagasi lükatud, seitsekümmend kuus vastu võetud, kakssada nelikümmend üks tagasi lükatud, seitsekümmend seitse vastu võetud, seitsekümmend üheksa ja kakssada nelikümmend kaks vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm ja kakssada nelikümmend viis tagasi lükatud, kaheksakümmend üks vastu võetud, kaheksakümmend kaks ja kakssada nelikümmend neli vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus tagasi lükatud, kaheksakümmend neli ja kakssada nelikümmend seitse vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa tagasi lükatud, üheksakümmend kolm vastu võetud, kakssada viiskümmend tagasi lükatud üheksakümmend neli vastu võetud, kakssada viiskümmend üks tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaheksa tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm ja kakssada üksteist ja kakssada kakskümmend kolm vastu võetud, kakssada üheksakümmend tagasi lükatud, kakssada üksteist vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kolm tagasi lükatud, muudatusettepanekud sada kaheksakümmend neli, sada kaheksakümmend viis, sada kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend seitse, sada kaheksakümmend kaheksa, kakssada üksteist, kakssada kaheksakümmend kolm vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks tagasi lükatud kakssada üksteist tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa, kakssada üksteist ja kakssada kaheksakümmend kolm vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kolm CP5 tagasi lükatud, muudatusettepanekud sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks, kakssada üksteist, kuus vastu võetud, kakssada kaksteist üks ja kakssada üheksakümmend kolm vastu võetud, kakssada kaksteist, kaks ja kakssada üheksakümmend neli vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa vastu võetud, sada üheksakümmend kaks ja sada üheksakümmend kolm langevad ära, kakssada kolmteist tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üheksa tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaheksa tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks tagasi lükatud, kakssada kaks vastu võetud, kakssada kolmkümmend vastu võetud, kakssada kuuskümmend kolm tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli vastu võetud, kakssada kaheksa langeb ära muudatusettepanek üks langeb ära, kakssada kolmkümmend üks tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaks tagasi lükatud, kolmteist vastu võetud, kakssada üheksakümmend üheksa vastu võetud, kakssada üheksa ja kakssada kaheksakümmend viis vastu võetud, kakssada kümme ja kakssada kaheksakümmend kuus vastu võetud, kolmkümmend langeb ära, kakssada kaheksakümmend seitse tagasi lükatud, kolmkümmend üks vastu võetud katkestame mõneks minutiks istungi ja alustame uuesti kell üheksa, nii et seitse minutit pausi. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Alustame uuesti istungit. Alustame hääletust. Vastavalt päevakorrale hääletus on, on avatud 9.00 kuni 10.15. Hääletusel kasutame sama meetodit, mis varasematel voorudel. Kõik hääletused on nimelised kuulutan esimese hääletusvooru avatuks. võite hääletada kuni kümme viieteistkümneni. esimese hääletusvooru tulemused teatatakse kell kaheksa, kaksteist nelikümmend viis. tänan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 tut man gerade so, wenn keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist wieder eröffnet. istung on jälle alanud. ja nagu me teame, meie päevakorrapunktis äh, on äh, esimese hääletusvooru lõpp ja hääletuse tulemused ja kõigepealt Ernest Urtasoni raport soolise võrdõiguslikkuse Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikas. raport võeti vastu ja sellega läheme edasi muudatusettepanekute juurde Erika Andrüü raporti juures ühi-, juurde ühise põllumajanduspoliitika teemal. nii et siis kõigepealt äh, hääletame ühiselt, plokkhääletust vastu võetud, siis muudatusettepanekud kümme vastu võetud, viiskümmend kuus vastu võetud, viiskümmend kaheksa vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend viis vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kuus vastu võetud, muudatusettepaneku sada kaks esimene osa vastu võetud, muudatusettepanek sada kaks teine osa vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend esimene osa vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend teine osa, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks, vastu võetud kakssada viis esimene osa vastu võetud, kakssada viis teine osa vastu võetud, kakssada kaksteist vastu võetud, kakssada kuuskümmend kuus vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus vastu võetud, kakssada seitsekümmend neli äh, üle vaadatud kujul tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse CP üks tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa D vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse CB tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üheksa vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üle vaadatud kujul vastu võetud, kakssada kuuskümmend üks vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli vastu võetud, seitsekümmend üks langeb ära, kakssada seitsekümmend viis esimene osa tagasi lükatud, teine osa langeb lihtsalt ära ja muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaks muudetud kujul tagasi lükatud, seitsekümmend kaks vastu võetud, kakssada viiskümmend viis tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis üle vaadatud kujul vastu võetud, seitsekümmend üheksa langeb seetõttu ära, kaheksakümmend vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend üks vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus vastu võetud ja kaheksakümmend neli langeb ära. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm üle vaadatud kujul vastu võetud ja seetõttu kaheksakümmend üheksa langeb ära muudatusettepanek kakssada kolmkümmend seitse vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend langeb ära, kakssada kuuskümmend üheksa vastu võetud, seetõttu sada üheksa esimene ja teine osa langevad ära, kakssada seitsekümmend tagasi lükatud, sada kümme vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa vastu võetud, seetõttu sada neliteist langeb ära kakssada kolmkümmend üheksa vastu võetud, sada seitseteist langeb ära, kakssada seitsekümmend üks, seitsekümmend kuus üle vaadatud kujul tagasi lükatud, kakssada nelikümmend vastu võetud, kakssada nelikümmend üks vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks ja sada kakskümmend kaks langevad ära kakssada seitsekümmend kaks D tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm vastu võetud, kakssada seitsekümmend kolm tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus vastu võetud, kakssada nelikümmend neli vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa langeb ära, kakssada nelikümmend viis vastu võetud, sada kakskümmend üheksa langeb ära muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus vastu võetud, kakssada seitsekümmend seitse üle vaadatud kujul tagasi lükatud, sada viiskümmend vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa vastu võetud, sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli langevad seetõttu ära kakssada viiskümmend vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa langeb ära, kakssada kuuskümmend neli tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend viis tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa vastu võetud, kakssada viiskümmend üks vastu võetud, seetõttu sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend üks langevad ära kakssada viiskümmend kaks vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm langeb ära ja sada kaheksakümmend neli samuti kakssada viiskümmend kolm vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse ja sada kaheksakümmend kaheksa langevad ära. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa vastu võetud, kakssada viiskümmend kuus samuti vastu võetud ja istung äh, äh, katkestatakse kuni kella kolmeteist viieteistkümneni. aitäh!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 hääletamine toimub kell kolmteist viisteist kuni kolmteist nelikümmend viis ning äh, kehtib sama hääletamiskord, kõik hääletused on nimelised, kuulutan hääletusvooru avatuks, teil on aega kella poole kolmeni täna pärastlõunal ning tulemused tehakse teatavaks kell viis õhtul täna. Thank you. Thank you. I, yes, I take that.

Sitzung ist wieder aufgenommen. ja istung jätkub. võtame nüüd ette teise hääletusvooru tulemused. härra Jaari raport, mis puudutab ühist põllumajanduspoliitikat. EAGF-i ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamise teemal komisjoni ettepanek muudetud kujul on vastu võetud. lisaks on taotlus saata tagasi härra Jaari raport, see võeti vastu ning proua Mülleri raport, ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire, komisjoni muudetud ettepanek on vastu võetud ning lisaks esitati taotlus raport tagasi saata ning ka see taotlus võeti vastu ja lõpetuseks härra Andrio raport Ühine põllumajanduspoliitika ÜTK määruse ja muude määruste muutmine, komisjoni ettepanek muudetud kujul on vastu võetud ning samuti taotlus tagasisaatmiseks komisjoni on vastu võetud. üheksateistkümnenda kuni kahekümne kolmanda oktoobri istungite protokollid esitatakse heakskiitmiseks enne järgmist äh, istungjärgi ning kui vastuväiteid ei ole, siis loetakse resolutsioonide resolutsioonid nendel istungitel vastuvõetuks ning enne tänast istungi lõpetamist on president palunud teha avalduse, mida ma saan täiel määral toetada. presidendi nimel, minu enda ning kõigi teiste parlamendi kolleegide nimel sooviksime tänada kõiki neid kes on äh, teinud selle istungjärgu võimalikuks ning kes panustavad igapäevaselt parlamendi töösse nendes keerulistes tingimustes. ilma teieta ei suudaks parlament täita oma ametikohuseid kodanike ees ning olla demokraatia süda Euroopa Liidus. aitäh teile töö, pühendumuse, professionaalsuse ja kohustuste täitmise eest, toetan seda avaldust täiel määral. ning Euroopa Parlamendi istungjärk on lõpetatud ning istung on lõppenud, aitäh!